Uh, daamid ja härrad, kolleegid, me alustame. ma loodan, et uh, saadikuid tuleb kuulamise jooksul juurde, aga selleks, et me aega liialt ei kaotaks, tervitaksin teid sellele siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni koosolekule. me räägime täna tootevastutuse direktiivist ja tarbijate kaitsest digitaalsel ühtsel turul. selle kuulamise eesmärk on võimaldada parlamendil kuulda erinevate sidusrühmade seisukohti, teadlaste seisukohti seoses vajadusega uuesti läbi vaadata tootevastutuse direktiiv ja nendest väljakutsetest, mis äh, vajavad lahendamist äh, digitaalsel ajastul. samuti oleme valmis kuulama ära komisjoni järeldused nende hindamistegevuse kohta ning äh, kuulma ka nende tulevastest plaanidest. mul on väga hea meel tervitada meie tänaseid kõnelejaid, keda tutvustan teile selles järjekorras, nagu nad oma ettekande peavad samuti tervitan õiguskomisjoni liikmeid, kes sellele kuulamisele kutsuti ja samuti publikut, kes meid interneti teel jälgib. nagu te teate, tehisintellekt, asjade internet, robootika, need uued tehnoloogiad loovad uusi võimalusi ja uusi hüvesid meie ühiskonna jaoks, samuti siseturu jaoks. aga meil on vaja äh, selget ja etteaimatavat õiguslikku raamistikku, mis reageerib nendele arengutele, samuti väljakutsetele, mis need endaga kaasa toovad. tahaksime tänasest äh, kuulamisest õppida, et siis, kui me arutame õigusloomealaseid ettepanekuid ja oma algatusi, et äh, me oleme siis valmis kasutama tänast infot. ilma pikema viivituseta tutvustaksin nüüd esimest kõnelejat ja tutvustan teid siis selles järjekorras, nagu te siin kirjas olete. esimene kõneleja on proua Kristjane Vendehorst, tsiviilõiguse professor Viini ülikoolist, kes esindab uute tehnoloogiate vastutuse ekspertrühma proua Vendehorst, teil on viisteist minutit, et tutvustada oma seisukohti. aitäh ja suur aitäh kutse eest, et tutvustada teile mõningaid meie olulisi äh, järeldusi tootevastutuse direktiivi küsimustes. ma loodan, et slaidid toimivad vastutuse ja uute tehnoloogiate ekspertrühm omab kahte äh, töösuunda, üks tegeleb siis äh, toote vastutuse direktiiviga ja teisel on selline laiem mandaat, me tegeleme üldse uute tehnoloogiatega ja mina räägin just nendest äh, uutest tehnoloogiatest, meie ülesanne oli hinnata ja vaadata, mil määral olemasolevad vastutuse skeemid sobivad kokku uute tehnoloogiatega, nagu näiteks tehisintellekt ja loomulikult äh, seal, kus puudused äh, said tuvastatud, äh, paluti meil teha ka soovitusi, kuidas olukorda parandada toote vastutus ei olnud mitte ainukene teema, mida me käsitlesime. meie raport on väga laia ulatusega, aga ma tahaksin öelda seda, et autovastutus on väga oluline komponent laiemas vastutuse raamistikus, iseäranis tehisintellekti vallas me esitasime raporti kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta keskel ja seal juhtisime tähelepanu tervele reale asjaoludele seoses tootevastutuse direktiiviga. Äh, kuna minu kõneaeg on piiratud, siis räägin kaheksast kõige olulisemast järeldusest. esimene nendest on see, et toote definitsioon võib vajada läbivaatamist. juba praegu on selge, kas toode sisaldab ka tarkvara, mis ei ole sisendatud mingisse materiaalsesse seadmesse ja on täiesti selge, et toode ei sisalda endas teenuseid samas äh, intellekt, äh, tehisintellektil rajanevad süsteemid, digitaalne sisu, digitaalsed teenused äh, ja materiaalsed seadmed pidevalt on interaktsioonis ja seetõttu ei ole nende vahel selget vahet teha ja seda peegeldavad ka mõned hiljutised õigusaktid digitaalse sisu ja digitaalsete teenuste vallas, just tarbijakaitse vallas vastu võetud lepingud ja isegi kui me lülitame tarkvara ka toote definitsiooni sisse, siis tekib küsimus selles, et tarkvara pakutakse tihtipeale eh, interneti teel väljaspoolt Euroopat ja seetõttu eh, ei ole Euroopa majanduspiirkonnas ühtegi asutust, kelle poole tarbija võiks oma kaebustega pöörduda. see on konkreetne probleem, mis tuleb silmas pidada, kui me hakkame tootevastutuse direktiivi läbi vaatama kui äh, Euroopa Parlament ja nõukogu kavatsevad seda teha, nii et, et äh, see pädev asutus Euroopas on midagi, mida tuleb kaaluda ja äh, tegemist peab olema siis mingi asutusega, kes asub Euroopas võib-olla olulisem on see, et millised on need hüvitatavad kahjud toote vastutuse direktiivi raames. praegu on nende ulatus väga piiratud Äh, direktiiv hõlmab ainult surma, tervisekahjustust ning äh, kahju tarbija varale ja me ei tea näiteks, kas see kahju tarbija varale hõlmab ka andmeid või muid digitaalseid varasid, mis tänapäeval on väga oluline. aga näiteks tehisintellekti põhiste tehnoloogiate kahju äh, ei puuduta tegelikult vara, see puudutab just nimelt andmekaitset, eraelu puutumatust, diskrimineerimist, puhast majanduslikku kahju ja seetõttu me peame mõtlema äh, läbi, mida see kahju täpselt tähendab, kui me hakkame direktiivi läbi vaatama. veel üks oluline valdkond on äh, puuduse tõendamine ja põhjusliku seose tõusemine. võrgukeskkonnas, arvestades seda keerukust, läbipaistvatust ja seda, et tehisintellektipõhised tehnoloogiad suudavad ennast ise muuta, on äh, ohvril sageli võimatu tõeda, tõestada, et efekt oli olemas ja see defekt põhjustas kahju seetõttu on vaja äh, mingeid keerukamaid äh, meetodeid tõendamiskoormuse leevendamiseks, võib-olla ka tõendamiskoormuse ümberpööramist ja äh, tootjal peab olema kohustus kasutada logi, logimisvõimalusi. nii et, et logimine peaks olema äh, väga oluline komponent tulevastes süsteemides. veel üks oluline äh, küsimus, kus meile tundub, et praegune direktiivi versioon ei ole piisav ega suuda uute tehnoloogiate poolt pakutavate väljakutsetega toime tulla. Äh, nimelt äh, toote vastutuse direktiiv rajaneb arusaamal, et tooted äh, lastakse ringlusesse mingil konkreetsel ajahetkel ja tootja vastutab ainult nende puuduste eest, mis juba on olemas sel ajal, kui toode ringlusesse lastakse aga näiteks ühendatud ja tehisintellekti põhiste toodete puhul võib toode muutuda ebaturvaliseks alles hiljem, pärast seda, kui ta on juba ringlusesse lastud, näiteks tarkvara uuenduse või andmete sisestamise tagajärjel. ja seetõttu see vastutuse tekkimise ajahetk on midagi, mida tuleb uuesti kaaluda ja arvestades äh, seda, et meil on ühendatud ja tehisintellekti põhised seadmed, on äh, tootjal tegelikult kontroll äh, nende toodete omaduste üle kogu toote kasutusea jooksul ja seetõttu võib-olla oleks vaja tõhustatud toote jälgimiskohustust ja vastutust sellise kohustuse rikkumise eest. antud hetkel mõnedes liikmesriigis on selline vastutus juba olemas, aga direktiivis endas seda ette nähtud ei ole kui turvaprobleem muutub, saab teatavaks pärast seda, kui toode on juba ringlusesse lastud ja kui seda turvaprobleemi on võimalik tarkvara uuenduse läbi parandada, siis oleks tõesti õigustatud eh, pidada tootjad vastutavaks, kui sellist eh, uuendust ei tehta ja tahaksin selles kontekstis meelde tuletada, et uus tarbija müügiõigus ähm, sisaldab ähm, Äh, kohustust pakkuda turvatarkvara uuendusi ja muid uuendusi ja nähakse ette müüjale ka vastutus, kui selle, seda kohustust ei täideta. siin on tegemist äh, teistsuguse kontekstiga, siin ei ole tegemist kehavigastustega või vara kahjustamisega, aga see ikkagi näitab, et Euroopa Liidu õigus on astunud äh, mõned sammud edasi ja toote vastutuse alal peaks sedasama eeskuju järgima ja lõpetuseks, praegu on liikmesriikidel võimalus eh, rakendada direktiivi sellisel moel, et on eh, kaitse arenguriskide vastu, seega kui eh, tegemist on ülimalt kaasaegse tootega ja sellel hetkel, kui seda, see ringlusesse lasti, oht ei olnud teada, siis tootja ei vastuta enam, arvestades uusi tehnoloogiaid, ei pruugi selline lahendus olla enam vastuvõetav, sellepärast et tehnoloogia areneb väga kiiresti ja ei ole võimalik tuua toodet turule eh, sellisel kujul, et oleks täiesti ohutu ja eh, väga sageli pärast seda, kui tarkvara turule lastakse, avastatakse seal ka turvaaugud Äh, neid ei olnud lihtsalt võimalik varem avastada, nii et, et lõppkokkuvõtteks on need kaheksa teemat, millele me äh, Äh, tahtsime tähelepanu juhtida seoses tootevastutuse direktiiviga, toote definitsioon, interneti teel pakutavad tooted, äh, kahju mõiste, äh, kahju ja põhjusliku seose tõendamine, kahju tekkimise ajahetk, suutmatus jälgida, suutmatus uuendusi välja pakkuda ja riskide kaitse arendustegevuse käigus Äh, need on need asjad, äh, millele tuleks mõelda seoses äh, tootevastutuse direktiiviga. aitäh! aitäh! meil toimub arutelu lõpus, nii et, et kõigepealt kuulame ära kõik ettekanded. järgmisena saab sõna härra Frank Schreihuber, kes on Euroopa Autotootjate ja Tarnijate Ühenduse esindaja lugupeetud esinaine, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh, et saan eh, teile täna tutvustada autotootjate seisukohti toote vastutuse direktiivi küsimustes eh, kui me räägime autotootjatest, siis keda me esindame, meie organisatsioon Klepa esindab umbes sada kahtekümmend äh, juhtivat ettevõtet, kes varustavad osadega autotööstust, tegutseme äh, kahekümne ühes riigis ja meil on kolmteist riiklikku assotsiatsiooni ja hõlmame nii ligemale kolme tuhandet ettevõtet. mida me teeme, me põhimõtteliselt investeerime teadus- ja arendustegevusse, praegu seisab meie ees suur probleem ühenduvusega uued ähm, energiaallikad, ise, isesõitvad autod, tehisintellekt on väga oluline ja me oleme üks suurimaid äh, raha kulutajaid siis teadus- ja arendustegevusele Euroopa Liidus teadus- ja arendustegevus on meie jaoks äärmiselt oluline ja see on natukene seotud ka vastutuse, tootevastutuse direktiiviga, me tahame hoolitseda selle eest, et teadus- ja arendustegevus ja innovatsioon, et see direktiiv ei hakka seda kõike piirama. mis siis tegelikult muutub meie vaatevinklist? meil on umbes üheksakümmend protsenti autoõnnetustest, mis on tingitud inimlikust veast ja tootevastutuse direktiiv seda ei hõlma. viis protsenti õnnetustest on seotud tehniliste probleemidega, aga praegu hakkab äh, muutuma see, et kui äh, autodel on üha rohkem selliseid automaatseid funktsioone, siis vastutus hakkab nihkuma inimeselt äh, kellelegi, kes neid automaatseid süsteeme toodab. see võib olla tootja, see võib olla ka tarnija ja just äh, see äh, teeb pisut muret meie ühenduse liikmetele. Äh, see on see aspekt direktiivi läbivaatamise juures, mis meie jaoks muret valmistab ja ähm, mida meie arvates tuleks muuta. kõigepealt, mida tootevastutuse direktiiv ütleb, see ütleb, et tootja vastutab kahju eest, mille tekitab defektne toode Äh, see on täiesti õige ja sellist lähenemist toetavad ka meie liikmed. aga siin on sellised sõnad nagu tootja, kahju, puu, defekt, kah- ja oluline on see, et mida me nende terminite all mõistame. kõigepealt meie näeme, et me peame teenima lõpptarbija huve, me peame kaitsma lõpptarbijat äh, vastutuse eest me toetame ka seda põhimõtet, et need, kes ähm, omavad majanduslikku huvi süsteemis, ähm, peavad kandma ka vastutust äh, ja, ja riskidega kaasnevaid kulusid. kui me räägime tootest, siis toode ei ole enam lihtsalt füüsiline toode, toode täna äh, iseäranis autosektoris on mingi ühenduskaabel, traat, tarkvara. see on lihtsalt üks näide, aga enamik tooteid näevad välja just sellised ja neil on kas integreeritud tarkvara või mõni muu tarkvara ja kui asi puudutab isesõitvaid autosid, siis nad sõltuvad teenustest ja täiendavatest andmetest, mis võimaldavad neil funktsioneerida, nii et, et me leiame, et meil on vaja uut toote definitsiooni, mis hõlmab äh, ka äh, tarkvara, riistvara ja teenused. kui me räägime nüüd äh, defekti või puuduse definitsioonist, me oleme seda teemat arutanud ja meile tundub, et praegune direktiiv äh, jätab juba üsna suure ruumi paindlikkuseks ja äh, uute väljakutsetega kohanemiseks. näiteks praegu on vastutus äh, seotud tarbija õigustatud ohutusalaste ootustega, see on väga hea kui kasutatakse näiteks navigatsioonisüsteemi, siis tarbija ootused äh, on sellised, et võib-olla kogu infosüsteemis ei ole päris õige Äh, tulevikus, kui autod hakkavad äh, rohkem ise sõitma, siis muutuvad sellised andmed veelgi olulisemaks ja tarbija ootused on palju kõrgemad ja praegune seadusandlus juba jätkab, jätab ruumi nende ootuste defineerimiseks aga äh, kaasaegne tehnoloogia vajab teatud suunamist, õigus äh, seadusandjatelt, et me saaksime aru, mida me selle kaasaegse tehnoloogia all mõistame ja sama puudutab ka näiteks tarkvara uuendusi. ja jätkame nüüd tootjaga. tootja osas meil on väga selge seisukoht, et kõik need majandussektoris tegutsejad, kelle tooted ja teenused vastavad toote klassifikatsioonile, peavad olema ka hõlmatud vastutusega. aga teisalt äh, väga tihti me seisame silmitsi toodete modifitseerimisega, äh, näiteks tuunimisega, äh, väiksemate muudatustega ja kui me hakkame tootevastutuse direktiivi läbi vaatama, siis äh, oleks väga tore, kui me kaasaksime ka need, kes äh, oluliselt toodet muudavad, ka neid tuleks pidada tootjateks. Äh, vastutusest vabastamine või vastutust välistavad tegurid, ma juba alguses rääkisin sellest, et me sõltume väga palju teadus- ja arendustegevusest ning meil on vaja teatud vabadust äh, Äh, selleks, et me arengufaasis oleksime vastutusest vabastatud, et meid oleks, meid mingil moel kaitstakse vastutuse eest, meil on vaja seda ma-, manööverdamisruumi selleks, et meie tööstus oleks konkurentsivõimeline võrreldes Hiina või USA tööstusega nii et, et äh, meie arvates on äh, Äh, väga oluline, et neid riske kuidagi maandatakse. niisiis võtaksin need neli peamist punkti kokku. kõigepealt meil on vaja toote uut definitsiooni, see peab laienema ka tarkvarale ja teenustele. teiseks on äh, vaja säilitada puuduse definitsioon, aga meil on vaja suuniseid äh, selles osas, mida mõistetakse tehisintellekti all tootjate poole pealt on meil vaja definitsiooni laiendada, et me hõlmame ka need, kes tooteid muudavad ja meil on vaja säilitada vastutusest vabastamine toodete äh, arendusfaasis. Äh, kui seda sätet tugevdatakse, oleksime selle üle väga tänulikud. nii palju siis meie järeldustest, aitäh! Thank you very much, Mr Schliuber. The next Um, aitäh, järgmine kõneleja on äh, härra Joakim Lunjaste Almeida, DJ Growth. palun, härra. suur aitäh, lugupeetud eesis-, esimees. kui me räägime toote vastutusdirektiivist, siis väga oluline on pöörata tähelepanu ka tehisintellektile ning äh, sellele, et digitööstus äh, peab hästi toimima ning see on miski, mis on äh, president von der Leyenile ning äh, uuele komisjonile koos roheleppega üheks prioriteediks. see, et see on prioriteet, selle läbi me tahame tugevdada Euroopa Liidu tööstuslikku suutlikkust, mis võimaldaks meil jääda geopoliitiliselt, tehnoloogiliselt suveräänseks. ja ma usun, et me peaksime äh, tootevastutuse arutelude raames lähtuma just sellest eesmärgist. nüüd direktiivist lähemalt, jah, tõepoolest, tegemist on vana direktiivi aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend viis. tegemist on hea näitega tehnoloogiliselt neutraalsest lähenemisest õigusloomele hoolimata äh, sellest, et äh, toodete ning majanduse osas on palju muutusi toimunud alates aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend viis, saame seda endiselt kasutada. tootjad vastutavad efektiivsete toodete poolt tekitatud äh, kahju eest. kahju saanud isik peab tõestama defekti ning selle seost kahjuga. direktiiv muidugi täiuslik ei ole ja isegi kui ta on olnud väga kasulik viimase kolme aastakümne jooksul, siis mingil hetkel oleks vaja vaadata lähemalt, kas ta endiselt oma eesmärki täidab, seda me mõistame ning sellest tulenevalt esimest korda direktiivi elu ja jooksul viisime kaks tuhat kaheksateist läbi hinnangu. me leidsime, et direktiiv endiselt täidab oma eesmärki. tootja vastutuse osas igati ning mis puudutab võrdset konkurentsi ning tarbijakaitset, siis see osa ei ole ka iganenud, aga direktiivi kesksed mõisted, mis omal ajal olid selged, on võib-olla muutunud vähem selgeteks nüüd. seda majanduses, mis on digitaalne ning äh, toimub ringina ning see mõjutab ka direktiivi kui sellise tõhusust tooted tänapäeval muutuvad äh, selle äh, tootmise hetkest peale, äh, ka kasutuse käigus pidevalt neid kaasajastatakse tõenäoliselt ka läbi tehisintellekti ning ideaali kohaselt kasutatakse neid pidevalt parandatakse ning taastatakse. see on osaks ka meie tööstuspoliitikast, nimelt et toet-, me toetame toodete taastamist ning parandamist. see on endaga kaasa toonud terve rea küsimusi seoses toodete iseloomuga. esiteks, kas tarkvara on alati toode? teiseks, kas see on osaks millestki? kes on toot-, tootja? neljandaks kas see laine, see mõiste laieneb ka kolmanda osapoole tarkvara mm, aja äh, update idele ning samuti äh, taastajatele ning parandajatele. kas defekt oli võimalik ette näha ning äh, kas äh, tootjate kaitsesüsteemid nagu hilisema defekti kaitse endiselt kehtivad? me mõistame, et need kõik küsimused on igati äh, asjakohased ning eh, oleme nõus, et eh, tootevastutuse direktiiv otseseid vastuseid alati ei paku neile. sellest tulenevalt eh, kaks tuhat kaheksateist kutsusime kokku ekspertide rühma, kes pidi olukorda hindama ja suunised välja töötama. rühma kuulusid liikmesriigid, tööstus, kodanikuühiskond, akadeemikud ning eesmärgiks oli jõuda võimalikult laiali üksmeelele selle kohta, kuidas mõista direktiivi ja nii mina kui ka paljud teised täna siin viibijad olime selles rühmas. nagu te teate, ka sõltumatud akadeemikud osalesid seal ning nemad analüüsisid äh, digitehnoloogiate kasutamist ning nende mõju. Digitiasti kolleegid äh, vasakult on sellega tegelenud lähemalt. komisjon peab veel suunised äh, toote vastutusdirektiivi osas vastu võtma aga arutelude käigus ekspertidega sai selgeks, et olgugi, et on üldine nõusolek selle kohta, et direktiiv on kasulik, ei ole üksmeelt äh, osade äh, selle detailide osas. kaks tuhat kaheksateist ning tehisintellekti alane äh, teatis, siis me peame arvestama tootevastutusdirektiivi puhul samuti äh, Äh, president von der Leyen tehisintellekti algatusega. sellest lähtudes tahaksime me rõhku panna osadele uutele toodete iseloomujoonetele, seda lähtudes eelkõige just digiteerimisega kaasnevatest aspektidest ning tehisintellektist. meil on olemas toimiv raamistik tootevastutuse vallas, see kehtib kõikidele toodetele eh, toormaterjalist eh, robotiteni välja. siin alla käivad ühendatud eh, soojustamismehhanismid, pesumasinad ja nii edasi, ega see täiuslik ei ole ilmselt ja võib-olla tõesti on häid argumente, mil mis ütlevad, et meil on jõudnud kätte aeg see direktiiv läbi vaadata, aga lõpetuseks tahaksin siiski ütelda, et üheks peamiseks praeguse direktiivi eeliseks on olnud seda, et see, seda väga laialt kohaldada, see laieneb kõikidele toodetele hoolimata tehnoloogiast ning see on üheks peamiseks alustalaks meie siseturu seadusandluse toimimisele me ei taha, et meil oleks mitu erinevat siseturgu, digitaalne ning tavaline, me tahame ühte ühtset, ühtsete reeglitega ning samuti oleme me saanud innovatsiooni toetada, tagades toodete turvalisuse ning me peaksime selle põhimõtte juurde ka jääma. suur aitäh! suur aitäh! ning nüüd viimane kõneleja, härra Stoltenmeier. Eh, lepinguseaduse üksusest siin äh, esimene kõneleja juba viitas äh, sellele, aga ma peaksin ütlema, et meil on raportist veel äh, koopiaid ka siin ruumist väljas ja muidugi mõista, veebis on see kõikidele kättesaadav, kui te soovite rohkem teada sellest valdkonnast. ning sellest on olnud ka suurt abi praegustes aruteludes. härra Stoltenmaier, teil on nüüd sõna. suur aitäh ning tere pärastlõunat, daamid ja härrad. mul paluti tutvustada seda raportit, mida te just näitasite. ja ma tahaksin võib-olla ütelda, et me lõime selle ekspertrühma. esimene neist ning see tegutses kahes harus, üks tegeles siis konkreetsete probleemide, teine logistilistega ning selles teises osas äh, teise rühma töö ei ole komisjoni äh, enda dokument meil ei ole äh, tehisintellekti kohta veel oma raportit, kolleeg Nunes Almeida juba mainis, et võib-olla järgmisel kuul siis tuleb välja algatus ja ilmselt ka raport äh, tehisintellekti turvalisuse kohta ja siis äh, see oleks komisjoni seisukohaks, aga mina praegu selgitan lihtsalt raportit, kuid komisjoni seisukohad need ei ole. nagu ütlesin, eksperdid lähtusid äh, kõikehõlmavast lähenemisest, äh, rääkides tehisintellektist ning äh, esile kerkivatest tehnoloogiatest ning ma alustaksin ühest peamisest lähtepunktist, aga põhimõtteliselt see kohaselt ei ole mõtet uut ratast leiutada. vastutuse seadusandlus on äh, kehtinud kakssada aastat peale, kui auruvedurid äh, tekkisid ja endiselt see toimib. aga ekspertrühm samuti toonitas, et on terve rida väljakutseid, mis on spetsiifiliselt seotud tehisintellektiga ning äh, osasid neist on ka juba kõnelejad enne mind maininud. ma tahaksin siinkohal ainult kolmel neist peatuda, sest et mul ei ole rohkemaks aega. autonoomsus, suutlikkus ning keerukus. kõiki neid on juba ka varem mainitud, nii et mida see siis tähendab ning milleni see viib? autonoomsus on äh, tehisintellektil põhineva seadme suutlikkus teatud raamistiku sees võtta vastu äh, otsuseid, mis ei ole kindlaks määranud, äh, määratud inimese poolt enne. muidugi Algorütm on paika pandud aga kui masin ise õpib, siis masin otsustab sarnases olukorras sama asja kui varasemalt testitud. ehk näiteks kui autosid testitakse, siis äh, identses olukorras äh, tõepoolest tehisintellekt võtab alati sama otsuse vastu, aga päriselus äh, olukorrad ei ole kunagi identsed. nii et kui äh, näiteks valgus on erinev, auto kiirus on erinev, siis võib see tehisintellekt midagi muud teha ning see ongi autonoomia. ja see ongi see, kus äh, tehisintellekti seade ise otsustab. suutlikkus, seda nimetatakse tihtilugu musta kasti äh, tulemuseks, ehk siis tootjad tihtilugu ei mõista hästi, kuidas need uued võrgud, mis viivad masinad äh, ise õppimiseni, toimivad ja äh, Äh, milline on tulemus, seda ei teata, kui teatud äh, sisend antakse. ning kolmandaks, keerukus, see tähendab seda, et tehisintellekti seadmed tihtilugu asuvad asjade interneti ökosüsteemis, kus on väga palju erinevaid teenuseid ja tooteid ning väga keerukas on kindlaks määrata, kas tulemusena, kui tulemusena on kahju tekkinud, siis mis on selle kahju allikaks kui me nüüd neid kolme näidet vaatleme, mis on siis selle tulemuseks? esiteks, faktiliselt on väga keerukas, kui mitte võimatu lause, kindlaks määrata, kas teatud kahju tekkimise puhul, mis oli selle kahju allikaks, kust see kahju tekkis ning kas see on kuidagi seotud ka inimesega ning see on suureks väljakutseks praegu olemasolevale tootevastutuse seadusandlusele aga mida see tähendab poliitika osas, esiteks ühte aspekti juba Ursula Pahle mainis, nimelt vaidluste puhul ohver, kes ta tahab äh, kahju tekitajat äh, hüvitise saamiseks äh, talle, tema peale kaebus esitada, siis on tema jaoks see äärmiselt kulukas ning liigselt koormav. ning see või, ei võimalda kahjusaajal tõhusalt äh, Äh, õigusemõistmisele juurde pääseda. väga keerukas on kindlaks määrata üldse, kes on vastutav, seda esiteks ja teiseks on väga keerukas tõestada seda, mida on vaja tõestada, et äh, kaebus äh, saaks positiivse vastuse. esiteks tuleb viga tõendada, häda, vabandust, kahju, mida on lihtne teha, kuid samuti vea ning kahju vaheline seos. Need kaks asja Äh, on asjad, mida on tavalisel äh, kahjusaajal kas võimatu või väga keerukas tõestada ning kuna seda on nii keerukas teha, siis see muutub ka äärmiselt kulukaks, liigselt kulukaks ning ekspertrühma sõnutsi, see võtabki ära kahjusaajalilt juurdepääsu õiguse mõistmisele. see viib selleni, kuidas nüüd inimesi koheldakse kui traditsiooniline tehnoloogia teile kahju tekitab, siis te teate, et midagi juhtus, saate hüvitist selle kahju eest. kui aga tehisintellektil põhinev tehnoloogia teile kahju tekitab, siis te ei pruugigi seda teada. ja see võib viia selleni, et teid koheldakse eh, halvemini kui tavaliselt tehnoloogia ohvriks sattunud eh, isikut ja see on diskrimineerimine, et need on mõned neist väljakutsetest, millega ekspertrühm tegeles ja mõned äh, tagajärjed, mis äh, selliste väljakutsetega ka kaasnevad. mida eksperdid meile ütlesid, mida me peaksime tegema? ja jällegi, esimene asi, mis on oluline, nagu ma enne ütlesin, ei ole mingit vajadust ratast hakata välja mõtlema. ekspertide äh, lähenemine oli riskipõhine sihtmärgistatud lähenemine, ehk siis ei ole võimalik leida ühtset lahendust kõikidele juhtumitele tuleb vaadata, millised äh, riskid on mängus ning siis tuleb võtta sihtmärgistatud lähenemine. ehk siis me jõuame tagasi ühe teise ekspertrühma tööni, kus töötati välja eetilised äh, suunised ja poliitilisi soovitusi ning seal öeldi sedasama, eks riskipõhine lähenemine. mida see siis tähendab? esiteks soovitatakse teha vahet kõrge riski ja kõrge riskiga tehisintellektseadmete ning muude vahel. kõrge riskiga seadmeid on väga vähe, põhimõtteliselt ekspertrühm äh, kasutas erinevaid faktoreid, et see kindlaks määrata, esiteks äh, me räägime täielikult autonoomsest tehisintellektist, kuid teiseks suu, äh, avalikkus peab üldiselt olema ohus. tähendab seda, või siis, et elu peab olema ohus, turvalisus, äh, vara. kui need kriteeriumid on omavahel kombineeritud, siis võib pidada vastavat seadet äh, või rakendust kõrge ristiga ole-, ning siis kohaldatakse midagi, mida nimetati öö, äh, ühtseks vastutuseks strict liability, et see on miski, mida kõikides liikmesriikides äh, üheselt mõistetakse gaasi puhul näiteks. kui te astute parlamendist välja, lähete mööda Vürtsi tänavat ning auto sõidab teile otsa, siis te võite esitada kaebuse äh, ohtuühi vastu, kui näiteks eh, rikuti eh, liiklusseadust, võib esitada mm, eh, kaebuse toot-, autotootja vastu, kui see ei vastanud nõuetele ning võib esitada kaebuse mm, autoomaniku vastu ja Belgias on veel neljas kaebuse võimalus, esitamise võimalus, aga selle me praegu ei peata, nii et põhimõtteliselt need on sellised kõrge ristiga seadmed Äh, või rakendused ja me peaksime sellesama lähenemise, mis meil autoõnnetuse puhul oli, üle võtma siia. et põhimõtteliselt tähendab see seda, et ohver ei pea tõestama, et oli viga või äh, rike, vaid ta peab tõestama, et oli oht, mis viis kahjuni ning see põhineb ja sama kehtib ka kõikide liikmesriikide režiimide puhul, põhineb sellel, et isik, äh, kes saab kasu süsteemi, kasu, äh, süsteemi toimimas hoides, tema peaks olema ka vastutav selle süsteemi poolt tekitatud kahju eest. ja see kehtib siis kõrge riskiga rakendustele. aga ma pean lisama, ekspertrühm leidis, et meil ei ole neid näiteid väga palju ainult käputäis. kõik, mis liigub, ütleme niimoodi. autonoomsed sõidukid, droonid, äh, pakikandjarobotid ja muu selline. paar veel, aga põhimõtteliselt sellega see piirdub. ülejäänu osas ning see on suurem osa tehisintellekti seadmeid, jätame selle liikmesriikide vastava seaduse hooleks, me ei pea sekkuma, me peaksime lihtsalt paar kruvi siin ja seal pingutama ning see on sihtmärgistatud riskipõhine lähenemine siis. kui me need asjad ära parandame, siis ülejäänu osas äh, saab jällegi tõenduskoormuse läbi kõik ära lahendada ja sellest rääkisid ka eelkõnelejad. väga keerukas on tõestada äh, neid seoseid, millest enne rääkisin, siis äh, ekspertrühm pakkus välja muid lahendusi selle tõestamiskoormuse võib näiteks siduda mõningate kategooriatega, näiteks võiks olla seotud e, küberturvalisuse või tooteturvalisuse reeglitega. kui süsteemi operaator on e, küberturvalisuse update'i saanud, aga ei ole seda installinud, siis ta peab tõestama, et kahju, mis tekkis, ei olnud tema süü kuid aga kõik on teinud nii, nagu peab, vastavalt küberturvalisuse standarditele, siis peab äh, äh viga tõestama ohver või näiteks sisselogimise kohustus. me võiksime sisse, sisselogimiskohustuse näiteks autosse enne äh, õnnetust, sellisel juhul säilitatakse andmed ning äh, operaator võib need andmed edastada ohvrile ning nende äh, andmete alusel võib ohver oma kaebuse esitada, aga äh, kui ei ole logiraamatut, kui neid andmeid ei ole, siis jällegi äh, tõestamiskoormus läheb operaatorile endale. Need on sellised näited. aga veel üks aspekt ekvivalentsuse põhimõte ehk siis liikmesriigis on süsteeme, kus tööandjad äh, on vastutavad töövõtjate poolt tehtava eest, ütleme, et satute haiglasse, äh, teid opereerib inimarst. eksperdid viis-kuus aastat tagasi ütlesid, et saavad olema opereerivad robotid turul ning äh, nemad siis saavad näiteks teha seda, mida stažöörid teevad, praktikandid kui ole, ühesõnaga, kui teie arstiks on inimene, siis te saate süüdistada kas arsti või haiglat. aga ekspertrühm ütleb, et me ei peaks sellesse sekkuma siin vastutuse määramisel, aga haigla ei peaks e, oma vastutusest lahti saama sellepärast, et ta asendab inimese e, tehisintellektiga. ehk siis ma tahaksin, et te mõtleksite kahele asjale esiteks ei ole vaja uut äh, ratast leiutama hakata, aga need väljakutsed, kui nad kokku panna, viivad teatud äh, riskipõhise äh, sihtmärgistatud lähenemisena, mida soovitasid ka eksperdid, aitäh! aitäh, aitäh kõigile ekspertidele sõnavõttude eest ja nüüd äh, läheme edasi aruteluga. mul on juba sõnasoovijaid kirjas, vaatan, kas on veel sõnasoovijaid. Äh, härra Agnes. alustame proua Gebhardiga, palun. aitäh, äh, aitäh aitäh väga abivalmiste selgituste eest, mida me kuulsime ja on väga palju asju, mida tahaks küsida, ma keskendun ühele asjale. kui ma kuulasin proua Selanderi vaat ma kontrollin, kas ma Nilande õigesti ütlen, jah, proua Selandari äh, sõnavõtust õigesti aru saan, siis te ütlesite, et äh, meil ei ole vaja midagi muuta, kõik on väga hästi ja me võime siiamaa äh, edasi minna nii, nagu siiani oleme teinud ja mul on proua Vendehorstile küsimus. minul oli, jäi mulje, et temal oli hoopis teistsugune arvamus sellest ja mina ei saa küll kuidagi ette kujutada, et tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendast aastast pärit äh, direktiiv tänastele uutele tootele, mis kasutavad tarkvara algoritme, tarkvara uuendusi ja nõnda edasi, et see vana direktiiv äh, neile sobib, et see tootedirektiiv tõesti hõlmab ka kõiki neid uusi tooteid, nii et, et võib-olla te võite, võiksite seda veel kord kinnitada, et ma teist õigesti aru saan. teine küsimus, mis mul on, seondub äh, sellega, äh, mida äh, ekspertgrupp on ka juba soovitanud äh, selline väga keeruline viis, äh, kuidas lahendusi leida, kas sellest on tõesti abi, kui meil on sellised väga keerukad lähenemised, erinevad astmed, äh, iga asi, e, e, iga toote jaoks erinev, kuidas me peaksime kogu selle keerukuse juures siis asju korraldama? kuidas me selle vastutusega sellisel juhul ümber käime, on Äh, kas see on professori seisukohast äh, selline praktiline lähenemine, kuidas me asjaga peaksime ümber käima? Äh, see teeb mulle, tekitab minus suuri kahtlusi ja siis üks asi, kui jutt käib algoritmidest, autonoomsetest seadmetest, algoritmid ei ole neutraalsed, inimesed kirjutavad neid Äh, inimestel on oma lugu, äh, kas nad äh, midagi soovivad või ei, iseõppivad masinad Äh, õpivad äh, täpselt seda, mida neile sisendatakse, äh, seda, mida, seda, mida nad keskkonnast saavad, aga mis saab siis, kui keskkond muutub. kas me peaksime vastutuse küsimuses ka selliseid teemasid käsitlema? ma arvan, et selles valdkonnas on meil samuti teie vastus, teie abivajajad õigeid vastuseid anda, aitäh. aitäh Äh, proua Vendehorst ilmselt vastab äh, sellele küsimusele, aga ma vaatan, kas proua Selandari soovib ka äh, vastata, sest ka teid nimetati. suur aitäh selle küsimuse eest, tegemist oli kahe küsimusega kõigepealt ma tahaksin kinnitada, et jah, ma usun, et meil on vaja Äh, direktiivi läbi vaadata. ma olen täiesti nõus kolleegiga selles mõttes, et me peaksime olema väga tänulikud äh, selle eest, et äh, tootevastutuse direktiiv on tehnoloogia suhtes neutraalne ja ma arvan, et sellise hoiaku peaksime nii palju kui võimalik ka säilitama ma olen ka täiesti nõus sellega, et tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel oli see väga eesrindlik õigusakt, see oli suur saavutus Euroopa Liidu seadusandjale ja me peaksime olema väga uhked selle üle ja säilitama selle direktiivi head elemendid aga sellest ajast saadik on möödunud väga palju aega, väga paljud uued arengud on toimunud ja ma just juhtisin tähelepanu mõnedele, mõned kõnelejad juhtisid tähelepanu teistele asjadele, mis on seotud kaasaegsete digiteeritud toodetega, mis lihtsalt enam ei mahu sellesse Äh, direktiivide, direktiivi raamistiku direktiiv lihtsalt ei sobi enam nendele toodetele, sellele juhiti ka siin juba tähelepanu. Äh, selle direktiivi head eesmärki ei ole enam võimalik saavutada, kui seda direktiivi ei kohaldata kaasaegsele reaalsusele ma olen väga paljus äh, nõus selle, sellega, mida öeldi selle direktiivi heade külgede kohta, aga seda tuleks ikkagi läbi vaadata. mis puudutab nüüd seda keerukuse küsimust, kui äh, ollakse ekspertide rühma liige ja palutakse, et äh, te ei koostaks mitte mingisuguseid reegleid, meilt selgesõnaliselt paluti mitte mingisuguseid reegleid koostada, äh, vaid anda selliseid üldiseid suuniseid ja lihtsalt anda asjast üldine pilt loomulikult äh, sõltub äh, Euroopa seadusandjast, äh, eelkõige teist, otsustada, kuidas te neid suuniseid soovite ellu rakendada. ja me näeme seda ka teistes tehisintellekti käsitlevates õigusaktides et eh, ei ole väga raske kokkuleppele jõuda sellistes suurtes põhimõtetes, et me soovime riskipõhist lähenemist ja nõnda edasi, aga kui me jõuame asjad, üksikasjadeni, siis on asi väga keeruline, on erinevad tehnikad, sektoripõhine lähenemine, eh, teatud tehnoloogiate üles loetlemine, üldised eh, ka klauslid Äh, näidete loetelud ja nõnda edasi. me kõik teame, et on olemas õigusloome tehnikad, mis võimaldavad selliseid probleeme lahendada, aga see on üsna keeruline. aitäh. aitäh, proua Selandari. Äh, ma arvan, et selle direktiivi ilu seisneb tema tehnoloogia neutraalsuses jah, see võeti vastu tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal, aga ta ikkagi veel täidab oma eesmärki. Eh, sellepärast, et definitsioonid olid piisavalt laiad eh, selleks, et need uued eh, tooted, mis sellest ajast saadik on välja töötanud, sobivad endiselt selle direktiivi alla ja seega direktiiv toimib üsna hästi loomulikult koos komisjoni ja parlamendiga me praegu arutame suunisdokumenti Äh, kuidas tõlgendada mõningaid mõisteid selles direktiivis ja seetõttu äh, meie toetame sellist ettevõtmist, meie arvates on see kasulik iseäranis sisendatud, sisestatud tarkvarade jaoks. seda tuleb pidada tooteks ja väga hea oleks, kui selline suunisdokument oleks olemas ja me ootame seda suure huviga, aitäh. aitäh, järgmisena äh, on sõna soovinud proua Krapini suur aitäh! kõigepealt äh, tahaksin, äh, äh, Petra, teile avaldada tunnustust selle kuulamise korraldamise eest. see teema on äärmiselt huvitav ja mul on väga hea meel, et me sellest praegu räägime. ma arvan, et te kõik olete oma töö väga hästi teinud ma saan aru, et äh, te ekspertrühmas ei saa luua reegleid, aga võib-olla äh, võiksite meile rääkida natukene rohkem oma vaatevinklist. kui me kõik otsustasime, et see direktiiv on meil on vaja justiție, sigur, avem uh, uh, justiție. meil on vaja eh, teha lihtsalt tarbijate elu kergemaks. ja meil on vaja defineerida tooteid. jah, me elame eh, teistsuguses maailmas. ma arvan, et eh, komisjon peaks tulema välja uue toote definitsiooniga ja me peaksime Äh, vaatama ka, kuidas puudust defi- või defekti defineerida. selles vallas on ilmselt äh, vähem üksmeelt. aga kõigepealt meil on vaja panna paika vastutust puudutavad äh, reeglid, et tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal ei olnud robot-tolmuimejaid, muide selleks aastaks ma oma abikaasale jõuludeks kinkisin selle. niisiis, kui me Eh, selle eh, roborti eh, sisse lülitasime, saime piirata ka seda piirkonda, kus ta tegutseb. ma võin selle alati tööle jätta, kui ma kodunt ära lähen, aga see ei töötanud korralikult ja see väike robot, tolmuimeja läks trepist alla. niisiis kui ma üritan saada hüvitist, siis ma pean äh, kõigepealt välja selgitama, kelle poole ma pean pöörduma. Äh, see on väga väike, aga väga äh, käegakatsutav näide, mis näitab, et tarbija seisab dilemma ees Teie rääkisite autost. minu uus auto Äh, ei teinud seda, mida käsiraamat ütles. Äh, kellega ma pean ühendust võtma, kas tootjaga, kas edasimüüjaga, kas sellega, kes auto jaoks tarkvara lõi? mina olen veendunud, et äh, ja ja tahan, et komisjon selle põhjal, mida eksperdid on öelnud, ja võib-olla äh, te võiksite lasta äh, ekspertidel teha rohkem ettepanekuid, komisjon peaks esitama uued ettepanekud, mis keskenduvad tarbijale. jah, me peame mõtlema ka tööstusele, aga mõelge, kui keeruline on tarbija elu. Äh, nii paljude toodetega, nii paljude keeruliste uute toodetega. jah ma kuulsin, mida Orga Limm ütles, et kõik peaks olema usaldusepõhine, aga ma arvan, et eh, väga oluline on ka eetika, kõik peaks olema eetikapõhine. mina ei peaks hakkama paika panema põhjusi, miks minu tootel selline defekt ilmus isegi kui ma olen insener, ma ei ole kindel, et ma suudan seda eh, viga avastada isegi oma robottolmuimejal nii et, et äh, me peaksime kõik äh, ühiselt, komisjon, eksperdid, keda tahaksin väga tänada, äh, Te olete tõstatanud väga palju huvitavaid küsimusi ja minu silmapiiri avaldanud aga lõppkokkuvõtteks tahaksin ikkagi komisjonilt küsida, kas teil on plaanis esitada uus direktiiv, uus ettepanek ja tahaksin ekspertidelt küsida, kas teil on uusi ettepanekuid äh, selleks, et me saaksime äh, vastata nii tarbijate kui ka sektori huvidele. aitäh, proua Grapini äh, ja annan siis nüüd meie külalistele võimaluse ise otsustada, kes tahab proua Grapini küsimustele vastata Commission uh, I think that, I mean, I was quite uh... Äh, komisjoni esindaja ja äh, mind äh, üllatas see üleskutse tehnoloogilisele neutraalsusele. see on üks meie lähenemise nurgakivisid. me oleme kogu aeg arvanud, et meie lähenemine peaks olema niivõrd laiapõhjaline ja liigendamatu kui vähegi võimalik Äh, DigiGrowth seisukoha pealt ma saan kohe kindlasti öelda, et äh, me ei äh, lähene sellele asjale kui õiguslikule ülesandele, kus õiguslikud eksperdid õiguslikke lünki otsivad, vaid me näeme asja laiemas kontekstis, töötu-, tööstuse konkurentsivõimes, tööstuse tugevuse kontekstis Euroopa tulevik sõltub sellest, et Euroopa on tugev andmega, andmete kasutamise küsimuses. me peame mõtlema sellele konkreetsele õigusaktile ja selle õigusakti võimalikule reformile just nimelt selles laiemas kontekstis, pidades silmas seda eesmärki tegemist on tarbijakaitse küsimusega, aga tegemist on ka küsimusega, mis puudutab õigle, õiget õigusloomealast tasakaalu. Euroopa peab saama sellise tugevuse, et meie tööstusel oleks tulevik keerulises geopoliitilises kontekstis ma kordan seda, mida ma ütlesin, on väga häid argumente, mis ütlevad, et me peaksime äh, Äh, mõningaid mõisteid selles direktiivis kaasajastama, selline on äh, komisjoni talituste seisukoht, aga meil on vaja arutelusid ka poliitilisel tasandil, nagu minu kolleeg Stadmeier ütles, meil veel ei ole selget suunist, aitäh. Äh, tahaksin selle kohta üht-teist lisada, ütleb härra Stadmaier. tahaksin vastata teie väga konkreetsetele näidetele, näiteks äh, tolmuimeja, kes äh, trepist alla, mis trepist alla kukkus või auto, mis ei töötanud nii nagu vaja. selliste probleemidega me oleme kokku puutunud. parlament ja nõukogu möödunud aasta mais võtsid vastu kaks direktiivi mis puudutas digitaalse sisupakkujaid ja kaupade müügidirektiive mõlemad ähm, näevad ette ähm, müüja vastutuse kaupade eest, mis sisaldavad digitaalseid elemente ja need näited, mida te mainisite, käivad nende digitaalsete elementide alla. Te võite pöörduda müüja poole ja paluda hüvitist, näiteks asendust või hinnaalandust või äh, raha tagasi või võite isegi lepingust taganeda. aga te ei saa nõuda kahjutasu Äh, komisjon äh, nägi oma ettepanekus ette ka kahjutasu, aga nõukogu kustutas selle ettepaneku. nii et, et äh, lepingu õigusest tulenevad kahjunõuded ei ole liikmesriikide tasandil harmoneeritud. aga meie räägime nendest kahju, kahjudest, mis on lepinguvälised ja te mainisite tootjat või mõnda teist operaatorit, siis on küsimus selles, mis juhtub, kui teil on tekkinud lepinguväline kahju, tähendab, teil ei ole mitte kellegiga lepingut. Äh, niisiis, kui näiteks kellegiga juhtub õnnetus, see on üks selline äh, näide. Äh, seda valdkonda Euroopa Liidu õigus praegu ei hõlma ja teine asi, mille, mida tahaksin mainida ja olen nõus oma kolleegiga, DigiGrowth, on äärmiselt oluline, et me ei äh, unustaks ära seda laiemat konteksti. komisjon oma teatises aastast kaks tuhat kaheksateist äh, tehisintellekt Euroopa jaoks äh, pani paika laiapõhjalise eesmärgi hõlbustada selle tehnoloogia kasutusele võtmist. miks? sellepärast, et sellega kaasnevad suured hüved majandusele ja ühiskonnale. selleks, et seda teha, ütles komisjon, et me peame vaatama, erinevaid tegevuspoliitika valdkondi ja vaatama, milline on kõige kohasem õiguslik ja eetiline raamistik. ja eesmärk oli siin kahetasandiline, kõigepealt on oluline luua usaldust Äh, selleks, et äh, selliseid tehnoloogiaid kasutusele võtta, on vaja, et ühiskond neid aktsepteeriks ja teiseks on vaja investeerimiseks stabiilsust ettevõtetele. et ettevõtted teavad, millised on vastutusega kaasnevad riskid, millega nad silmitsi seisavad ja siis nad saavad ennast nende riskide vastu kindlustada. ja samuti tahaksin piirduda, äh, peatuda sellel, mida kolleeg ütles, rahvusvaheline keskkond on samuti väga oluline näiteks vaadake, mis juhtus andmekaitse üldmäärusega. mõned aastad tagasi, kui see määrus vastu võeti, nähti seda kui midagi, mis on Euroopa äh, tööstusele ja meie konkurentsivõimele äärmiselt kahjulik ja mis on nüüd juhtunud väga paljudes liikmesriikides, äh, paljudes riikides väljaspool Euroopa Liitu, nähakse seda kui konkurentsieelist, mis Euroopa tööstusel on Äh, sellest on saanud Euroopa tööstuse müügiartikkel. võib-olla on see üks äh, asi, millega võiks äh, arvestada, kui me räägime tehisintellektist, iseäranis, kui me räägime tehisintellekti eetilistest alustest, aitäh. aitäh mina tahaksin samuti vastata sellele küsimusele, mis puudutab tehnoloogia neutraalsust, see on kindlasti väga oluline põhimõte. aga tahaksin öelda, et kui me edendame digitaalset ühiskonda, andmemajandust, digitaalset üleminekut, kui tahame seda kõike Euroopa kodanikele müüa ja teie koja jaoks on see eriti oluline, siis see digitaalne üleminek ei saa toimuda tarbijate arvelt ja loomulikult ähm, ei tohi see toimuda põhiõiguste teostamise ja õigusemõistmisele ja hüvitisele juurdepääsu arvelt, mis on tarbijate põhiõigused ma võin korrata seda ja äh, ekspertarvamused on ka näidanud, et praegune vastutusrežiim äh, tootevastutuse direktiivis ei anna tarbijale neid õigusi. Äh, tarbijatel on väga paljudel juhtudel, kus Äh, uuel tehnoloogial põhinevad tooted on mängus, on väga raske saada hüvitist, nii et, et see on minu meelest üks esimesi põhimõtteid, mida peaksime kaaluma. ja meil oleks vaja tulemustele orienteeritud lähenemist Äh, niisiis, kui midagi läheb valesti, kas tarbijad saavad hüvitist, see on see põhimõte, millest peaksime juhinduma. sest et kõik see jutt usaldusest äh, uute tehnoloogiate vastu, digitaalse ülemineku vastu, seda ei teki, kui me ei anna tootjatele õigeid stiimuleid äh, ja kui muidu, et, et äh, turule tuleksid tõesti ainult sellised tooted, äh, mis on äh, mõistlikult ka ohutud ja vastavad tarbijate ootustele. ja ma tahaksin öelda, et tarbijad tihtipeale ei tea, mida oodata, aga me peame neid selles osas aitama ja teiseks eh, tahaksin eh, rääkida, eh, kutsuda ettevaatusele seoses riskipõhise lähenemisega. riskipõhine lähenemine võib tähendada erinevaid asju, mina olen kõrgetasemelise tehisintellekti töörühma liige ja mm, kui me vaatame näiteks tehisintellekti raamistikku, siis seal on öeldud, et meil on vaja riskipõhist lähenemist, mis tähendab seda, et mõned eh, kõrgema riskiga rakendused peaks olema rohkem reguleeritud kui teised. ja kui ma teie öeldud eh, õigesti tõlgendan, siis eh, enamik nutiseadmeid Nende puhul jääb liikmesriikidele väga suur kaalutlusruum Äh, otsustamaks, kas äh, tarbijal on juurdepääs õigusele või mitte, nii et, et ma suhtuksin sellesse kõigesse väga äh, ettevaatlikult, sest me peaksime tõesti hõlmama väga paljusid asju, jah, need näited, mis proua Grapini tõi, puudutavad rohkem lepingulist vastutust aga näiteks kui äh, kodumasin põhjustab ähm, äh, mingi kahju, näiteks äh, rööster paneb maja põlema või hooldajarobot teeb midagi valesti, siis tegemist on siin kõrge riskiga toodetega ja ma arvan, et tarbijatel on vaja garantiisid, et nad saavad mõistlikud pingutustega ka hüvitist, aitäh. aitäh, mina tahaksin natukene rääkida selle Euroopa majanduse ja tööstuse tugevdamise kohta. jah, ma tõesti jagan seda muret, et meil ei peaks olema selliseid õigusakte, mis seavad ohtu Euroopa Liidu konkurentsivõime, aga äh, tuletage meelde, et äh, asi ei ole mitte selles, et Euroopa ettevõtted ei vastuta Nad lihtsalt ei vastuta siseriiklike reeglite alusel, millega seda direktiivi ellu rakendatakse. ja tegelikult see direktiiv on ju kokku pandud liikmesriikide deliktiõigusest. nii et, et me kõik ju teame, et tegelikkuses on meil paralleelsed tootevastutusrežiimid mis täielikult õõnestavad selle direktiivi ühtlustavat mõju, nii et, et minu arvates on Euroopa tööstuse huvides eh, see, et meil toimuks tõeline harmoneerimine selles valdkonnas, harmoneerimine, mis täidab eesmärke ja vastab digitaalse ajastu väljakutsetele. aitäh ja läheme nüüd järgmiste, järgmise küsimuse juurde ja proua Uesmann minu arvates on see äärmiselt põnev kuulamine eh, ja see läks eh, veelgi põnevaks, eh, põnevamaks, kui me saame aru, kuidas kõik asjad üksteisega seotud on, on. ma olen raportöör algatusraporti osas, mis puudutab toodete ohutust ja ma pean tõdema, et see on väga tihedalt seotud ka toote vastutusega ja Saksamaal äh, on meil probleem äh, sellega, et sõnad safety ja security mõlemad tähendavad turvalisust. aga äh, ma tahaksin öelda, et ma nõustun nendega, kes ütlesid, et meil on vaja muuda, muuta toote te, definitsiooni, see tehnoloogia neutraalsus on väga hea aga kui ma nüüd mõtlen sellele, et me oleme praegu olukorras, kus äh, meil on tooted, äh, mis sisaldavad ka tehisintellekti ja meil on ka edasi traditsioonilised tooted, mis ei sisalda tehisintellekti siis tekib küsimus, et kuidas me seda kõike seostame selle toote definitsiooni mõistega või peame vajama sek-, tulevas, tulevikus sektoripõhiseid reegleid just nimelt ähm, selle taustal, mida me siin praegu 5G võrkudest oleme rääkinud, me oleme rääkinud äh, ühendatud võrkudest ja nõnda edasi, näiteks nuti, nutipõllumajandusest ja nõnda edasi näideseks, mis saab siis, kui üks ähm, masin annab vale signaali alustada sõnniku paigaldamist või mida iganes. nii et, et äh, ka teisi äh, kahjusid võib tekkida äh, nende ühendatud seadmete läbi, mis koosnevad mitmetest kom-, komponendid, need jah, üks näide on need ähm, ühendatud seadmed. Ähm, äh, me ütleme, et, et äh, jah, et need äh, uuendused ei kuulu otseselt toodete juurde ja kasutamine on võimalik või hüvitist on võimalik saada ainult siis, kui see uuendus on rakendatud, kuidas seda siis kontrollida Äh, nii et, et siin äh, võib tekkida juba keeruline olukord, äh, aga riskipõhine lähenemine võib ka erinevate toodete puhul olla täiesti erineva iseloomuga. ettevõtted, kes näiteks kasutavad tootmisliinina, tootmisliini võivad seeläbi mingeid teisi tooteid kahjustada ja nõnda edasi, nii et, et kas meil on vaja siin sektoripõhist lähenemist või ei Äh, kas piisab ühest direktiivist, mis kõike reguleerib või ei. ja tahaksin küsida ka seda, et äh, miks me räägime selle direktiivi uuendamisest või uuest direktiivist Ehm, me peame kindlasti õigusakte kohandama selleks, et tarbijaid ühelt poolt kaitsma, aga teiseks ka selleks, et ettevõtetele võimaldama eh, uuendust, sellepärast et ka ettevõtted tahavad teada, mida nad tulevikus peavad tegema. Eh, nii et, et seda eh, õiguskindlust on vaja nii tarbijatele kui ka ettevõtetele ja jah, see, seda on väga raske teha, sellepärast et me Eh, ise ka täpselt veel ei tea, millised eh, kasutusviisid on ja tahaksin härra eh, Stadmeierit tänada, tahaksin üldse komisjoni tänada, aga tahaksin siis teada, et kas meil on vaja sellist sektoripõhist lähenemist ja need keerukad tooted, mis koosnevad mitmest elemendist, kes siis lõpuks peaks vastutama, kas tootja, edasimüüja või kes, aitäh kas te soovite, et konkreetne ekspert vastaks teie küsimustele? kõik. sellepärast, et mul on veel mõned küsimused. nii et, et kes iganes soovib, võib sellele küsimusele vastata, aga meil on veel kolm küsimust pärast seda. jah, komisjoni esindaja, palun hästi, ma vastan kiiresti me soovime hästi laiapõhjaliselt sellele asjale läheneda. meie eh, esialgne seisukoht on, et me ei kasuta sektoripõhist lähenemist. Eh, selle, seda teed läheme alles siis, kui need eh, eripärad sektoriti väga välja tulevad, aga praegu seda probleemi pole tegemist on äh, reformiga, mis puudutab just nimelt võrgus olevaid tooteid, nii et, et selle reaalsuse me katame uue direktiiviga. kas te soovite midagi lisada? jah, proua Mendehorst, jah. ma arvan, et me ilma sektoripõhise lähenemiseta ei jõua mitte kuhugi äh, näiteks autotööstuses meil on alati erinevad vastutusrežiimid, on äh, alati mingeid sektoreid, kus on spetsiaalne vastutusrežiim aga ma olen nõus, et me peaksime jätma toote vastutuse direktiivi nii laiapõhjaliseks ja neutraalseks kui vähe võimagi võimalik, sellepärast et muidu loome lünki, vastuolusid ja ma ei näe põhjust nii paljudeks sektoripõhisteks õigusaktideks. hästi. Äh, proua Letao Markes järgmisena, palun. Senhora Presidente, muito obrigada a todas e a todos pela, por jah, turvalisuse aspekt on sama oluline kui vastutus ning DigiCrew muidugi ka siin tegutseb. me vaatame läbi ka masinate direktiivide ning kohandame seda tehisintellektile, robootikale ja muule asjade internetile ning samuti Äh, vaatame läbi muud õigusaktid, et selliseid muutusi sisse viia. see on osaks väga laiast kontekstist. me peame arvestama uue majanduse vajaduste ja reeglitega. aitäh! Uh, ka mina teen lühidalt kolm äh, märkust. esiteks oluline on vaadata kogu regulatiivset maastikku. lepinguõigus on üks asi, platvormid teine ning samuti me peame arvestama kõikide osapooltega ning üheks, eh, keda ei ole mainitud, on kindlustused. kui eh, ettevõtted tahavad näiteks ennast riskide vastu kindlustada, teiseks vastutuse eesmärk on leida tasakaal ohvrid äh, peavad saama hüvitatud nagu vaja ja teisalt me ei taha innovatsioonile piiri panna. see on väga oluline, võttes arvesse, millisest tehnoloogiast me räägime, sellepärast et me tahame äh, seda tehnoloogiat kasutada, sellel on omad eelised ühiskonnale, majandusele. ning siin, siin tuleb arvestada kahe aspektiga, ühiskonna nõustumine ning samuti peavad ettevõtted olema teadlikud sellest, millised ohud neid on ja mille vastu nad saavad ennast kindlustada, aitäh! suur aitäh! sellega on kuulamine lõppenud, ma tahaksin tänada eksperte selle eest, et oma mõtted meiega jagasite, on selge. arutelu oli elav teie endi vahel ja ka komisjoni liikmetega tuleme selle juurde veel tagasi, see on väga põnev teema meie komisjoni jaoks. me seda rohkem seletama ei pea, aitäh kõikidele, kes siin olid või kes meid ka mujalt vaatavad. see on selle koht-, kuulamise lõpp, ma tahaksin veel küsida lihtsalt. võib-olla see ei ole väga meeldiv minu arust, aga ma palun, et te lahkuksite, sellepärast et koordinaatorite koosolek hakkab kohe pihta ja ainult koordinaatorid on lubatud sellel osalema. aitäh!